aitäh, et te siin olete. palun pange nüüd oma hääletuskaardid masinatesse ja siis me alustame hääletusega ja alustame esimesest punktist. EGF e, fond, niisiis nimeline hääletus ja hääletus on nüüd alanud Sorry. Yes, and the vote is now closed. ja nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend poolthäält ja läheme järgmise teema juurde ja see on hääletus Euroopa poolaasta majanduspoliitika koordineerimine ja me alustame hääletust kompromissist L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme nüüd alternatiivse kompromissi üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on nüüd alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud, üks hääl on liiga palju. rahvapartei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 jah, see on tagasi lükatud ja nüüd läheme muudatuse üheksakümmend üheksa juurde, kes on poolt, kes on vastu. me peame ka seda kontrollima, üheksakümmend üheksa hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. rahvaparteil jälle üks hääletaja ülearu I can't see the figures. No, no. Hold it. No. Did you already vote? I, I don't. And it's, it's carried what? ja see on vastu võetud äh, ühe häälega. vabandust, äh, siin ma valguse pärast väga hästi ei näe jah, loomulikult see on vastu võetud üheteistkümne häälega kompromiss M. tagasi lükatud kompromiss M, kes on poolt, kes on vastu. milline neist? Uh, eh, amendment uh, 92 uh, uh, no Amendment 107, those in favor? Those against? kes on poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss N, poolt. vastu võetud, kompromiss O, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud me kontrollime kompromissi R. Is... hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud kahe häälega. muudatus sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust sada kakskümmend kaheksa hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Uh, sada kolmkümmend viis, nüüd kes on poolt, vastu. me peame seda kontrollima, muudatus sada kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud kahekümne viie häälega. muudatus sada kolmkümmend seitse kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus äh, sada nelikümmend viis, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, kontrollime teist osa, muudatus sada nelikümmend viis, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud nelja häälega, muudatus sada nelikümmend kuus. ei, sada nelikümmend kaheksa hoopis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud alternatiivne kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, ei, kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust sada viiskümmend üks, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud ja tagasi lükanutud kahekümne nelja vastuhäälega. muudatus sada viiskümmend kaks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus, nime, jällegi osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, ei, ei, hoopis sada viiskümmend seitse tuleb hääletusele, me seda ei hääletagi, niisiis sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime muudatust sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud kakskümmend kuus vastuhäält. muudatus sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud kakskümmend kuus vastuhäält, muudatus sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, muudatus sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, muudatus sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, muudatus sada kuuskümmend kuus, ei, seda me ei hääleta, me läheme hoopis muudatuse sada kuuskümmend seitse juurde, siin on ka suuline muudatusettepaneku, kes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, me kontrollime kompromiss Y-it, hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud kahekümne nelja poolthäälega. ja nüüd läheme järgmisele leheküljele. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada üheksakümmend üks. niisiis, seda on siis palutud, et me hääletaksime ja hääletame nimeliselt, hääletus on alanud, muudatus sada üheksakümmend üks ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud kahekümne viie ühe vastuhäälega, muudatus sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatust sada üheksakümmend neli, hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. nüüd on see lõppenud ja see on vastu võetud kolmekümne poolthäälte. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakssada üks, vabandust, kakssada kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatust kakssada kaks, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäältega, muudatus kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus äh, kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakssada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, vabandust, kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu. me kontrollime muudatust kakssada kakskümmend kolm. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AH, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, me kontrollime muudatust kakssada kolmkümmend, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud kahekümne üheksa poolthäälega. muudatus kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss ai, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss aj, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame seda kontrollima. nüüd on hääletus alanud ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud kahekümne häälega vastu. muudatus kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AK, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakssada viiskümmend viis, esimene osa, ei, teine osa, kaks viis viis, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime teist osa, muudatus kakssada viiskümmend viis, teine osa, kontrollhääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud kahekümne viie häälega. muudatus kakssada viiskümmend kuus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu me kontrollime teist osa, muudatus kakssada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. kultuurikomisjoni muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuurikomisjon kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kultuurikomisjon kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme nüüd äh, volituste juurde, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, me jätkame samas vaimus, ütleb esinaine. jah muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ja nüüd põhjenduspunktid, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga me kontrollime teist osa, et kõik oleks päris kindel. niisiis, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, seis, äh, kompromissi A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi, ei, me kontrollime muudatust viiskümmend seitse, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kompromiss G, sellepärast et ei tõsta enam kätt. kompromiss G, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud neljakümne kahe poolthäältega. palun tõstke oma käsi muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu, me alustame veel kord kompromissiga K, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, kompromiss I, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, me kontrollime muudatust seitsekümmend neli, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. nii, muudatus seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss IA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mulle tundub, aga me kontrollime. kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud kahekümne üheksa häälega. muudatus kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka kaheksakümmend kuut. muudatus kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud kahekümne seitsme poolthäältega. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu raportit muudetud kujul ja see on nimeline hääletus. ja hääletus on nüüd alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. niisiis, see on vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, kümme vastuhäält ja neliteist erapooletut aitäh raportöörile. see tähendab, et me saame nüüd edasi minna järgmise hääletuse juurde. Do I have that? Yes, it's first the oral yeah. question question. Yeah? Mm -hmm. First the question and mm -hmm. then the resolution. Mm -hmm. The resolution? Yes. Okay okay,. hästi, läheme nüüd küsimuse juurde, mida nõukogu suuliselt peaks siis, millele nõukogu peaks äh, vastama suuliselt. kõigepealt kompromissettepanekud, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes poolt vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. muudatusettepanek kak-, üks elektrooniline kontroll algas. kontroll lõppes. rahvaparteist on üks hääl ülearu okei hmm? okay hästi vastu võetud, kolm poolthäält on rohkem, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu tundub, et seda tuleb ka kontrollida. muudatusettepanek kaks. hääletus lõppes. meil oli siin probleem ma-, masinatega, kas me saaksime korrata seda hääletust, muudatusettepanek kaks. hääletus algas ja kohe ka lõpeb ning lõppeski vastu võetud ka kahekümne viie poolthäälega edasi. muudatusettepanek seitse. hääletame ainult äh, sõnade üle, mis puudutavad siis ebakindlaid töökohti, sotsiaalset muuda-, äh, tum-, sotsiaalset dumpingut, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. And the vote is now. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega. järgmiseks hääletame nüüd suulise küsimuse üle muudetud kujul kes seda hääletame siis elektrooniliselt. hääletus algas ja lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa häälega, keegi ei ole vastu. nüüd läheme edasi resolutsiooni juurde okay,. For... proua Randke, te soovisite sõna saada. ja aitäh, proua esimees. see resolutsioon eile õhtul selle kohta tehti väga hilja veel kompromissettepanekuid ja meie fraktsioonil ja ka tegelikult teistel fraktsioonidel oli väga raske neid kompromissettepanekuid läbi vaadata ja mõelda selle peale, kuidas hääletada, nii et minu küsimus on, et kas me saaksime selle hääletuse edasi lükata, sest me tahaksime äh, täpsemalt läbi vaadata need uued kompromissettepanekud. ma tean, et need tehti vastavalt nendele muudatusettepanekutele, mis me juba tegime, aga ma tean, et mitmeid muudatusettepanekuid on kokku üheks kirjutatud ja me tahaksime need läbi vaadata ja ma arvan, et oleks hea, kui fraktsioonidel oleks tõesti võimalus hea, hea, kui nad, kui nad saaksid need kompromissettepanekud veel põhjalikult läbi vaadata ja need tulid tõesti nii hilja, et seda ei olnud võimalik varem teha. Don't we have to vote? kas me ei peaks siis hääletama selle üle, kas hääletame? I would like to ask ma paluksin, et me hääletaksime selle resolutsiooni hääletuse edasilükkamise üle. okei okay,, if you can raise your hand. hästi, kes soovib, et lükkaksime edasi selle hääletuse, tõstke palun käed. see tähendab seda, et me hääletame siiski praegu hästi, nii et otsige välja hääletusnimekirjad. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks, kompromiss kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kompromiss kakskümmend kolm. hääletus algas kompromissettepanek kakskümmend. kompromissettepanek kakskümmend kolm. Äh, kompromissettepanek kakskümmend kolm, hääletus algas ja lõppes kohe. tagasi lükatud. viie, viis häält on rohkem vastu muudatusettepanek kuuskümmend viis osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus kompromissettepanek, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime teist osa. hääletus algas. hääletus lõppes. sotsiaaldemokraatidel ja Rahvaparteil on üks hääl üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kuus häält vastu. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime teist osa, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes. üks Rahvapartei hääl on üle. hääletus lõppes tagasi lükatud, kolmas osa langeb ära. nii et muudatusettepanek seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd seitsmekümne kahe esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus algas teise osa üle. hääletus lõppes tagasi lükatud äh, kahekümne kuue vastuhäälega. kompromissettepanek kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek seitsekümmend, vabandust, muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. seitsekümmend kaheksa, hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud kahekümne kuue vastuhäälega, seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kaheksakümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud äh, kahekümne kaheksa poolthäälega, kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime, kaheksakümmend neli hääletus algas ja lõppes ka kohe vastu võetud kahekümne kolme poolthäälega. järgmiseks kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek üheksakümmend üks, hääletus algas ja lõppes vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega, üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend ka-, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kümme, ei siiski sada üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, sada üksteist, et olla kindel hääletus algas ja hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme hääle, poolthäälega. kompromissettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm, sada, muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. sada nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. siiski tagasi lükatud, ütleb proua esimees. kolm vastuhäält rohkem. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kuus osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. võime kontrollida teist osa, et olla kindlad. teine osa hääletus algas. sada viiskümmend kuus, teine osa. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmekümne nelja vastuhäälega. järgmiseks sada viiskümmend seitse hääletus algas. kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada viiskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes saja viiekümne seitsme üle, vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. järgmiseks sada viiskümmend kaheksa, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend, kes poolt, vastu kontrollime, sada kuuskümmend, hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. sada kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada. sada seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada seitsekümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne nelja vastuhäälega. sada seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks sada kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime, sada kaheksakümmend kolm, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmekümne ühe poolthäälega, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, kontrollime, sada kaheksakümmend neli, sest väga vähesed tõstavad teid käsi, nii et hääletus algas ja hääletus lõppes tagasi lükatud, neli vastuhäält rohkem, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, sada kaheksakümmend üheksa. hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud kolmekümne ühe poolthäälega. sada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd volitused, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek äh, üks põhjenduspunktide kohta, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, ma arvan, aga kontrollime. kuusteist elektrooniline kontroll algas ja lõppes. tagasi lükatud neli vastuhäält rohkem. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend neli hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud, üks vastuhääl rohkem. kakskümmend viis, kes poolt vastu, erapooletu. kontrollime, kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega, kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kuus muudatusettepanek, elektrooniline kontroll, hääletus algas ja ka lõppes kohe. rahvaparteidel on üks hääl üle. ja kohe näeme tulemust. tagasi lükatud. vastu võetud, ütleb proua esimees. It's rejected, sorry, it's rejected with thirty two votes vabandab, proua esimees ütleb, et siiski tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend üks, kes poolt? mulle meeldib punane värv ilmselgelt. kompromissettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud, arvan mina. kompromissettepanek kolm, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega, kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. vabandust, kontrollime, kolmkümmend viis. hääletus algas ja ma arvan, et ta võeti vastu, aga näeme vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud äh, <clears throat> Amendment äh, nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend nel-, viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu üle muudetud kujul ja tegemist on elektroonilise hääletusega ning hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend kaks poolt, viis vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile suurepäraselt tehtud töö eest discussion. uh, we will now vote on the... Läheme edasi. e-kaardi määrus muudatusettepanekud kuusteist ja seitseteist, hääletame neid koos ühe muudatusettepanekuna. kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält. ja siis läheme kohe otse lõpphääletuse juurde. selle hääletusega, selle hääletuse tulemusena hakkame nüüd kohe hääletama selle arvamuse projekti lõpphääletust lehekülg üksteist hääletame seda elektrooniliselt. jah, proua Haakin. kas te võiksite korrata, mida ütlesite, ma vabandan, et ma ei kuulnud. Lähme kohe lõpphääletuse juurde ja see on siis lehekülg üksteist, kui ma ei eksi. tal on erinevad teistsugused lehekülje numbrid küll, aga, aga lõpphääletus, hääletame siis äh, arvamuse projekti muudetud kujul, hääletus algas. hääletame elektrooniliselt, hääletus algas vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolthäält. suur tänu, proua Harkin. Then we go to the next step in uh, uh, this, uh, to the proposal for a directive uh, uh, on uh, <clears throat>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 Still one too many from EPP. Okay, thank you, Mr. Becker. Uh, and that means that uh, uh, the ja kolmkümmend poolthäält, kakskümmend vastuhäält, erapooletuid ei ole. ja nüüd hääletame kohe otse lõpphääletust arvamuse projekt. hääletame seda elektrooniliselt ja hääletus algas. jälle üks Rahvapartei ridadest üle. aitäh, härra Becker ja tulemus on siis järgmine kakskümmend kaheksa poolthäält kakskümmend vastuhäält, kaks erapooletut. aitäh! Yes, uh, thank you for this and we'll take a, uh, a, uh, a very important uh... suur tänu! ja nüüd tuleb väga oluline päevakorrapunkt ning loodetavasti mõned teist jäävad kohale ja saavad kuulata seda, aga annan nendele, kes soovivad siiski lahkuda, minuti lahkumiseks. hakkame nüüd rääkima sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest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

thank you and uh, now we are coming to uh... aitäh, päevakorrapunkt kaksteist meie päevakorras. palun võtke istet. ja nüüd annan sõna meie raportöörile härra Paalasele, palun räägin prantsuse keeles. suur tänu, lugupeetud esimees. enne kui me hakkame siin põhjalikumalt arutlema, tahaksin tänada kogu südamest kõiki variraportööre, kes on aidanud kaasa muudatusettepanekute koostamisele, tahaksin tänada ka kogu meie komisjoni, sellepärast et meil on umbes kuussada muudatusettepanekut ja see näitab, et teie huvi selle tähtsa teema vastu on suur. see on hea. mina olin algatusraporti autor, mis tegeles sotsiaaldumpinguga ja seal oli seitsesada muudatusettepanekut, nii et ma ei kohku tagasi nende muudatusettepanekute ees. ja olen juba kõik muudatusettepanekud läbi lugenud ning võin teile täna öelda, et esimene süntees on sündimas, teema on väga keeruline, sellepärast et tegelikult siin on erinevad punktid sees ja need teemad ei ole alati omavahel seotud. kõigepealt komisjon seda ettepanekut tehes, määruse ettepanekut, ülevaatamise ettepanekut tah-, tehes tahtis mobiilsust toetada ja samas tagada sotsiaalne kaitse liikudes ühe liikmesriigi seaduse alt teise liikmesriigi seaduse, andluse alla. tegemist ei ole ühtlustatud süsteemiga, tegemist on kooskõlastatud süsteemiga ja meil on erinevaid sotsiaalkindlustussüsteeme erinevates liikmesriikides, nii palju kui on riike, on erinevaid süsteeme ja see ei puuduta tegelikult ka ainult Euroopa Liitu, see puudutab ka Islandi, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi, lisaks Euroopa Liidule. kõigis nendes riikides toimub siis ko kooskõlastamine erinevad, selle teema dimensioonid on järgmised. Euroopa Komisjon tahab kõigepealt muuta kooskõlastamist töötushüvitiste ülekandmise osas. kõigepealt siis jah, töötushüvitised, kui inimene on otsinud tööd mujalt, võib ta oma töötushüvitise üle kanda ajutiselt ja komisjon on seda laiendanud siis kolmelt kuult kuue kuuni, andes liikmesriikidele võimaluse pikendada seda perioodi kuni õiguste lõppemiseni. raportöörina toetan seda ettepanekut ja teen ettepaneku pikendada nimetatud ülekandmisperioodi nii kaua, kuni lõpeb õigus saada töötushüvitisi. see oli minu esialgne ettepanek, see, millega tutvusite ja mille kohta esitasite muudatusettepanekuid jah, kui me loeme neid muudatusettepanekuid siis on näha, et arvamused on väga erinevad. ja äh, seda erinevates fraktsioonides. mõned toetavad Euroopa Komisjoni esialgset ettepanekut, teised tahavad, et jääks äh, kehtima praegune olukord ja siis on teisi jällegi, kes soovivad, et kogu töötushüvitise õiguse ajal kehtib ülekandmise õigus ka. ja komisjoni esialgne võimalus äh, ja ettepanek on üks võimalus, äh, oleme vaadanud kõik muudatusettepanekud läbi ja äh, olen teadlik, et selle teema osas on lahkhelisid kõikides fraktsioonides, ka minu omas. mina raportöörina äh, äh, tuletan teile meelde uuringuid, mille komisjon on läbi viinud ja ka Euroopa Parlamendi uurimisteenistuse uuringut, mis äh, näitab, et mida pikem ülekandmisperiood, seda suurem on tõenäosus, et äh, tööotsija ka tööd leiab. olen valmis äh, liikmetega arvamusi vahetama kogu meie läbirääkimiste perioodi ajal. siis kogumise periood viimase Ähm, tööotsija äh, äh, kõiki varasemaid äh, töökogemusi tuleb arvesse võtma, kui on liikmesriigis töötatud vähemalt kolm kuud. ja selline oli siis komisjoni ettepanek. praegune olukord tundub olevat liikmesriikide pädevate asutuste jaoks üsna segadust tekitav, kõik on oma miinimumperioodi paika pannud, mõnede jaoks mõned nädalad, mõnede jaoks üks kuu, mõnede jaoks mõned kuud ja me tahaksime siiski kogu perioodi arvesse võtta. ja nagu Euroopa Parlament eelmisel nädalal ütles, Euroopa Komisjoni ettepanek ja selgitused on tegelikult piiravad ja seetõttu teen ettepaneku, Äh, kehtestada minimaalseks töötamisperioodiks üks kuu enne perioodide liitmist viimase tegevuskoha liikmesriigis. ja mis puudutab seda teemat, siis selle teema osas on arvamused kõige lahknevamad, mõned muudatusettepanekud tahavad liitmise perioodi esimesest päevast muuta ähm, kohustuslikuks Tšeslovika muudatusettepanek üheksakümmend üks ja Rahvapartei ja Stev- ja, ja siis ECR ja Ste-, Stevens soovivad kuuekuulist perioodi. Selleks, et meil oleks mingisugune minimaalne liitmise periood paigas, olen arvesse võtnud erinevaid huvitavaid ettepanekuid, nagu muudatusettepanek sada kolm kolleeg Pavelilt, kes äh, ütleb, et see periood peaks hõlmama ka õnnetuse või haiguse tõttu töövõimetuse perioodi. ja põhimõtteliselt on väga suured lõhed fraktsioonide vahel, suuremad kui teiste teemade puhul ja seetõttu olen teinud äh, omalt poolt ähm, enamust hõlmava kompromissmuudatusettepaneku. piirialatöötajate teema on üsnagi murettekitav ja delikaatne. komisjon teeb ettepaneku, et töötushuvitsi peab maksma viimase töökoha liikmesriik, kui perialal töötajad on seal töötanud kaksteist kuud. kehtivate eeskirjade kohaselt lasub pädevus elukoha liikmesriigil, ehkki piiriala töötajad maksavad sotsiaalkindlustusmakseid tegevuskoha liikmesriigis näib olevat õigustatud, et riik, kuhu laekuvad sotsiaalmaksed, on vastutav ka töötushuvitiste maksmise eest. sellegipoolest Ähm, on vaja nimetatud sätteid täpsustada, et vältida seda, et komisjoni esildatud muudatus ei tooks kaasa praktilisi haldus keeleprobleeme või probleeme seoses koolituspakkumistega. samuti palub raportöör selgitada avalike tööturuasutuste pädevust. ma soovisin täpsustust ka selle kohta, et äh, liikmesriigid võivad oma süsteemi luua haigushüvitiste kohta ja me teame, et on töötajad, kes Euroopa Komisjoni süsteemist lähtudes võivad kaotada väga palju raha ning võivad sattuda olukorda, mis on väga keeruline, sellepärast et äh, kohtusüsteemid on väga erinevad ja tuleb äh, suhelda töötatud riigi kohalike ametivõimudega. niisiis jah, komisjoni ettepanekule, aga sinna tuleb sisse tuua piirialade töötaja jaoks olulisi muudatusi, kui me ei taha sellist kohutavat läbikukkunud olukorda sotsiaalvaldkonnas. jällegi on arvamused väga erinevad ning olen valmis mõtteid vahetama erinevate variraportööridega härra Suuse, mis puudutab praegust süsteemi, kus on tõhus riikidevaheline kompensatsioonisüsteem, proua Zimmer, kes tegi a la carte eh, süsteemi kohta ettepaneku piiriala töötajate puhul, võib-olla võiks olla Euroopa tasandi süsteem, eh, see on samuti ettepanek, mis on esitatud ja need ettepanekud tõesti on äärmiselt erinevad. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku töötada välja mm, pikaajalist hooldust käsitlev eraldi peatükk, mis tügineb haigushüvitiste suhtes võetud lähenemisviisile. ja ma kirjutasin teile, et põhimõtteliselt olen ma selle algatuse poolt, aga soovin, et halduskomisjon teeks tihedamalt koostööd sotsiaalpartnerite ka keda ei ole praegu kaasatud piisavalt kutseorganisatsioonide, hüvitise saajate esindajatega, eelkõige äh, uue peatükiga hõlmatud hüvitiste loetelu väljatöötamisel. ja ma eeldan, et selle teema osas Äh, suurem osa toetavad selle peatüki moodustamist. seis, vastus on selge, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaks, härra Schulze äh, muudatusettepanek äh, EPP, see on üks nendest, mida paljud toetavad, siis Lamberi ja Roheliste ettepanek kolmsada nelikümmend viis ALDE proua Harkinilt ja tervelt realt liikmetelt ja siis kuue ning äh, proua Zimmeri muudatusettepanek samuti äh, liiguvad selles suunas. nii et äh, põhimõtteliselt on meil võimalik saavutada üsna suur üksmeel selles osas, et oldakse väga palju, suures osas vastu uue peatüki loomisele. me peame vaatama, kuidas me saaksime siis parem praegusesse peatükki need uued ettepanekud täna sisse viia mis puudutab pikaajalist haigust, selle pikaajalise haiguspuhkuse määratlust ning ka konkreetseid õigusi, mis oleksid prognoositavad ka tänastele kasutajatele ja äh, loodame, et saavutame tasakaalu, ühendades võimalikult palju liikmeid. komisjoni ettepaneku eesmärgiks on integreerida ka Euroopa Liidu kohtu hiljutine kohtupraktika majanduslikult mitteaktiivsete liikuvate kodanike sotsiaalkindlustushüvitiste juurdepääsutingimuste kohta ja ähm, ma võtan kohtupraktika teadmiseks, kuid olen seisukohal, et Euroopa Liidu seadusandjate ülesanne ei ole kodifitseerida Euroopa Kohtu tehtava, tehtud otsuseid. ja äh, ministrite nõukogu oli samuti äh, meiega samal lainepikkusel selles küsimuses. ja äh, ma toetan komisjoni ja, ja olen seisukohal, et kui me jõuame kokkuleppele, siis meil õnnestub siis tänu ähm, äh, põhjalikule arutelule ja oma analüüsile Euroopa Kohtu, kohtupraktika üle, aga ma arvan, et äh, see ei ole meie eesmärk, äh, meie eesmärgiks ei ole Euroopa Kohtu ko otsuseid kodifitseerida, sellepärast et põhimõtteliselt nad juba kehtivad. mis puudutab juba kehtivat õigust, lähetamine, mitmed tegevused ja nii edasi, siis ähm, toetan komisjoni kavatsust standardida menetlusi sotsiaalkindlustussüsteemi liikmesust tõendava porditava dokumendi väljatandmise osas, äh, mis ja samuti äh, tingimused, millal see, kuidas seda dokumenti välja antakse, selle dokumendi äh, no, erinevad elemendid on praegu olukorraks, kus peaks äh, suurendada äh, koostööd erinevate ametivõimude vahel, et vastused äh, oleksid kiiremad ja reaktsioonid ametiasutustelt oleksid kiiremad ja vastasel korral peab, võib tekkida probleeme ülekandmisega pädevate asutuste vahel muudatusettepanek sada kakskümmend ja sada kolmkümmend seitse kuuelt äh, ning muudatusettepanekud sotsiaaldemokraatidelt äh, proua Age muudatusettepanek äh, räägivad sellest samast teemast. see ülekandmine ja vahetus pädevate asutuste vahel, mina toetan uue ettepaneku tegemist, elektrooniline operatiivvõrk, selline sarnane süsteem on juba olemas elektrooniline kaart, Euroopa Liidu elektrooniline sotsiaalkindlustuskaart on möödapääsmatu ning dokumentide digitaliseerimine ka, muudatusettepanekud palutakse ka rääkida keel aeglasemalt, nelisada muudatusettepanekut kuuelt ja sotsiaaldemokraatidelt ja Rahvaparteilt liiguvad samuti samas suunas ning ma liitun nende muudatusettepanekutega. pean samuti vajalikuks täpsustada õigusraamistikku, mida kohaldatakse lähetatud töötajatele. kohustuslik sotsiaalkindlustussüsteemi liikmesuse miinimumperiood lähetatavas riigis muudatusettepanekuid mu proua Moran Chaltelt ja härra Roland ja ning Rahvapartei teistest liikum-, liikmesriikidelt Äh, proua Age muudatusettepanekut selles teema, selles küsimuses samuti, siis äh, äh, porditava dokumenti väljaandmine enne lähetuse algust on samuti oluline. Ähm, peretoetuste indeksid, indekseerimine laste elukohas on delikaatne küsimus, see ei äh, ole komisjoni ettepanekus, aga mõned liikmesriigid on selle ettepaneku teinud. tuletage meelde, et vähem kui üks protsenti kõikidest peretoetusteks makstakse lastele, kes elavad teises liikmesriigis kui liikmesriik, kus nende vanemad töötavad ja sellega seoses eeldaks indekseerimissüsteem, mille kohaselt toetuste suurus määratakse kindlaks ja seda ajakohastatakse laste elukoha alusel äh, keerukat ja kuulukat süsteemi mis mõjutaks riikide raha, äh, rahandust. raportöör soovib, et äh, mõned ei soovi äh, valikulist ja võtan nende ettepanekud endale teadmiseks, aga ma ütlen, et ma olen põhimõtteliselt selle indekseerimise vastu, see indekseerimine toob kaasa samas kohas elavate inimeste vahel diskrimineerimise ja sellega on raske leppida ja praegusel hetkel ei ole mitte mingisugust statistikat, mis näiteks, milline on selle mõju riikide rahandusele ja et riikide rahandused sellega vastu peaksid. ja tegemist oleks, nagu öeldud, äärmiselt keeruka ja kuluka süsteemiga ja need summad oleksid suuremad kui need riigid, kes indekseerimist soovivad, seda ette oskavad näha. ja seetõttu mina ei taha seda indekseerimist me räägime sellest loomulikult valiraportööride kohtumisel. vaatame, millised on võimalikud lahendused ja lõpetuseks võin öelda, et ma soovin, et arutelud määruse, kooskõlastusmääruse läbivaatamise üle äh, ei keskenduks sellistele hoiakutele ja sõnakõlksudele nagu sotsiaalturism, laiaulatuslik pettus või varjatud protektsionism äh,, ma loodan, et kui läbivaatamine on lõpule viidud, siis otse vastupidi, tagab see kodanike sotsiaalkindlustusõiguse järjepidevuse ning edendab ühtlasi tõhusat liikumist äh, Euroopas. olen äh, teie käsutuses ning valmis töötama oh, välja omalt poolt äh, kvaliteetse olulise õigusakti selles teemas ning vabandan, et natukene tempokalt selle sissejuhatuse tegin Thank you, Mr Ballas for. aitäh, härra Palas, selle väga pedagoogilise kokkuvõtte eest teie ettekandest, ma arvan, et meil oli seda tõesti vaja. nüüd annan härra Schulzele, Rahvapartei raportöörile sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine, suur aitäh, härra Palas, selle sissejuhatuse eest Äh, on täiega õige, mis öelda oli, neid muudatusettepanekuid on äh, jah, igast suunast tuleb midagi ja meie siin tööhõivekomisjonis peame koos raportööri ja variraportööridega olema väga paindlikud äh, et meil on isegi siin fraktsioonide sees lõhesid ja samuti lõhesid uute ja vanade liikmesriikide Äh, vahel ja võib-olla alutaksin sellega, mis minu arvates on vähe vastuolulisem. Äh, ma arvan, et selles valdkonnas õnnestub meil võimalikult kiiresti kokkuleppes olla. teine punkt, mis puudutas erinevaid erinevate otsuste kodifitseerimist majanduslikult tegevate ja mitte tegevate kohta. mina siin teeksin reklaami kodifitseerimisele, miks me ei peaks võtma seadusesse üle seda, mis tegelikult juba praegu käigus on väga paljud äh, Euroopa Kohtu otsused lähevad täpselt samas suunas, minu arvates oleks meil võimalik sellega tagada õiguslik järjekindlus ja ma tõesti leian, et me peaksime siin leidma enamuse enda selja taha ja ma olen tõesti veendunud, et me suudame leida ka ühise nimetaja. nüüd lähetatud töötajad ja sotsiaalne õigus, järgmine punkt, kõik, mis puudutab pettuste vastast võitlust, siis ma arvan, et ka selles osas on meil võimalik väga kiiresti kokkuleppele jõuda. mina leian, et me peaksime leidma toimiva lahenduse, näiteks A1 ankeet lühiajaline lähetamine peab jääma ka tulevikus lihtsaks ja mittebürokraatlikuks. Need reeglid, mida parlament siin praegusel hetkel on juba välja pakkunud, tunduvad mulle ka täiesti mõistlikud ja kuna kõikides liikmesriikides on võimalik tagada ka seda, et A1 ankeeti on võimalik taotleda enne lühiajalist lähetamist kiiresti, sellepärast ma ka olen valmis seda lahendust toetama siis ka näiteks töövõtja integreerimine sotsiaalkindlustussüsteemi enne lähetamist toim-, tundub mulle olevat mõistlik, aga me peame olema siin ettevaatlikud selleks, et uuesti tööle võetud inimesed ei peaks liiga kaua ootama, enne kui neid on võimalik lähetada. aga ma tõesti leian, et mingi aeg peaksid nad siiski oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemis ka olema. järgmine küsimus, töötutoetused me oleme siin tõesti pea kõik erinevad võimalikud variandid välja toonud. Need, mis praegusel hetkel puudutavad näiteks ühte päeva, milline liikmesriik peaks siis seal olema vastutav ja me soovisime selle reguleeringu juurde jääda, mis seal on ja tegelikult raportöör ütles ka, et siin peaks tähtaeg olema kuus kuud. kõik, kes leiavad, et Euroopa Euroopa töötutele teeme midagi head selle eelkindlustusega, nendele tahan öelda, et me ei saa siin mingit väga suurt eelkindlustusaega ette näha ja samal ajal aga äh, probleemide puhul toetusi vähendada, sest äh, see paneb tegelikult äh, töötud lõksu. nüüd liik-, mitu liikmesriiki riiki, kus on töötatud ja vähem kui kolm kuud, et kui kui kaugele tagasi oma tööelus peaks siis töötu minema selleks, et äh, nõuda siis äh, töötukindlustuse väljamakseid, milliselt riigilt, äh, see on tõesti väga keeruline. ja on täiesti selge, et ühest organist ei ole võimalik nii raha kui muid toetusi Äh, nõuda. nüüd äh, lastetoetuste indekseerimine, siin on väga segane pilt, siin on ECR-ist, Rahvaparteist, Rohelistelt ja kuuelt äh, muudatusettepanekuid laste raha indekseerimise kohta, kuna mina olen ühest nendest parteist pärit, mis seda soovitavad, siis tahan ka öelda, miks. ma leian, et see oleks õiglane, David Cameron David Cameronile seda isegi lubati teiste liikmesriikide poolt selleks, et britid jääksid Euroopa Liitu ja nüüd me peame Euroopa kodanikele selgitama, miks see toona kehtis ja nüüd enam ei kehti teine küsimus, komisjon omaenda ettepanekus ütleb, et tegemist on liikmesriikide pädevusega, et kuidas peretoetused paika pannakse. kolmas punkt, Euroopa Liit indekseerib tegelikult laste raha ju enda ametnike jaoks, kui nad elavad äh, mõnes liikmesriigis, kus näiteks elustandard on madalam kui Luksemburgis või Brüsselis. ka seda tuleb selgitada siis inimestele, et miks neile see kehtib ja teistele mitte. ja neljandaks äh, kui lasteraha on suur, siis on tegelikult võimalik leida töötajaid lihtsamini, sellepärast et on võimalik äh, siis öelda, et me maksame teile vähem palka sellepärast, et äh, te saate ju palju lasteraha ja see oleks ju ka sotsiaalne dumping meil on mõned liikmesriigid viiendaks, mis on aga indekseerimise vastu, aga samal ajal nad ise indekseerivad juba oma koduriigis äh, ma tahaksin, et siin toodaks ka need näited täpselt välja. näiteks on rühm liikmesriike, kus sissetuleku maksimummäär on paika pandud, mis summani üldse makstakse toetusi, et kui üks lapsevanematest saab rohkem raha kui see piirmäär, siis ei maksta talle lasteraha ja kui ka teine vanem töötab välismaal, siis Äh, tuleb kogu lasteraha maksta väljaspoolt, äh, mitte aga seda vahet ja minu arvates on tegemist täiesti ebaõiglase olukorraga. teine punkt äh, on teatud liikmesriigid, mis pakuvad lastega peredele maksusoodustusi, kui laps elab töötavate inimestega samas leibkonnas. see tähendab seda, et tegelikult see seda last vaadatakse selles liikmesriigis kui töövõtjat ja minu arvates see piirab töövõtjate liikumist, sellepärast et selle riigi kodanikud mõtlevad siis mitu korda, kas nad on nõus kuhugi teise riiki tööle minema. ja kolmas punkt on üks liikmesriik, mis ei maksa lastele, laste raha siis, kui need lapsed saavad äh, Äh, kuskilt mujalt veel lasteraha ja tegemist on ka kaudse diskrimineerimisega, millega me peame tegelema. ja viimane punkt, tundub, et on üks liikmesriik, mis äh, teistest riikidest saadud äh, lasteraha maksustab, kui ülejäänud äh, Äh, palgad tulevad oma koduriigist, mis tähendab tegelikult seda, et laste toetuseks mõeldud raha hakatakse ära võtma ja see tähendab seda, et laste rahast saab nii-öelda ühtekuuluvustoetus ja see ei ole õiglane ja mis puudutab laste äh, raha indekseerimist, siis tõesti on väga tähtis rääkida, millest me siin räägime, me ei taha siin rääkida, et kas kedagi diskrimineeritakse või mitte ja see üks protsent, mida siin on välja toodud, me teame väga hästi, et äh, arvutuste alused ei ole siin päris õiged ja on väga tähtis, et me tegeleksime selle küsimusega, me peame leidma siin lahenduse ja see, mis mina siin välja tõin, seda me kõik ei tohi ära unustada, nii nagu ma seda ka komisjonile natukene aega tagasi teada andsin. Uh, you, Once... aitäh, härra Schulz, kui me edasi läheme proua Stevensiga palun äh, mõelge äh, tempole, millega te räägite, tõlkidel on väga raske hakkama saada, nad annavad endast küll parima, aga me siiski sooviksime ka tõlget kuulda. ma annan nüüd sõna proua Stevensonile, teil on sõna. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid mina räägin hollandi keeles selleks, et igaüks minust ka täpselt aru saaks. mina arvan, et kõik on ühel nõul, et meil on väga tähtis töö vaja ära teha. see sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reform on suureks ülesandeks ja samal ajal ka suureks võimaluseks. me peame kodanikele näitama, et Euroopa on nii sotsiaalne kui ka õiglane. siseturg toob endaga kaasa tõesti palju eeliseid ja et siseturg ei ole süno-, sünonüümiks sotsiaalturismile või väärkasutustele. ma arvan, et on väga tähtis see sõnum väga selgelt välja saata. kallid kolleegid, sellepärast ma toetan komisjoni ettepanekut et anda liikmesriikidele võimalus sotsiaaltoetusi piirata majanduslikelt mitteaktiivsetele liikuvatele kodanikele. minu partei on tegelikult juba mitu tükk aega öelnud, et kõigepealt peavad kodanikud hakkama süsteemi sisse maksma, enne kui neil on võimalik siis sotsiaalseid toetusi saada sest äh, kui me seda ei tee, muutuvad sotsiaaltoetussüsteemid ebakindlaks ja väga tähtis on siiski tagada inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine äh, ja need ei tohi ohtu saa-, ohtu sattuda me peaksime hoolitsema selle eest, et meil ei toimuks siin mingit heaoluturismi ja me ei saa samal ajal muidugi inimestelt õigusi ära võtta. ja just sellepärast toetan ma ka seda öö, ooteperioodi mõtet öö, mitte nüüd kolme või kuud kuud, vaid lihtsalt ooteperioodi, eh, mille puhul siis eh, saavad liikuvad eh, pärast mida siis liikuvad töötajad saavad töötutoetust taotleda. mis puudutab töötutoetusi üleüldiselt, siis ma ei usu, et Äh, kuue kuuni pikendamine oleks mõistlik, see toob endaga kaasa suuri probleeme, eriti mis puudutab kontrolli ja järelevalvet, sellepärast et äh, liikuvatel töötajatel on väga raske majanduslikult aktiivseks muutuda ja praegusel hetkel on ju ka väga palju erinevaid tehnoloogilisi võimalusi kandideerida väljaspool koduriiki, ilma et ise peaks äh, sinna teise riiki kohale minema ma tahaksin välja tuua ka selle vastuolulise indekseerimise äh, ettepaneku lastetoetuste puhul siis, nii nagu raportöör ja ka terve rida kolleege on seda juba teinud. mina tegelikult toetan seda indekseerimist, aga väga tähtis on, et me ei võtaks lapselt mitte midagi ajal ja pakume talle täpselt samasugust toetust nagu koduriigi lastele ma olen küsinud äh, endalt ka, miks komisjon töötajate lähendamise puhul kaitseb võrdse töö eest võrdset palka põhimõtet, aga ei ole valmis toetama põhimõtet võrdne lastetoetus igale lapsele samas kohas. minu jaoks on see kuidagi vastuoluline ja arusaamatu. ja lõpetuseks tahaksin lühidalt rääkida ka lähetamisest. ma arvan, et äh, me oleme kõik ühel nõul selles osas, et me ei saa leppida pettustega ja samamoodi ka Euroopa Kohtu otsused on seda öelnud. viimases Euroopa Kohtu otsuses äh, öeldakse, et äh, riiklikud kohtud ei pea enam äh, kasutama äh, Äh, dokumente, mis on ilmselgelt võltsitud ja tõesti väga tähtis on, et Fraus Omtekorruptit äh, põhimõte kirjutatakse ka määrusesse sisse. kallid kolleegid, ma tean, et tegemist ei ole lihtsa ülesandega, aga ma olen veendunud, et igaüks saab aru, kui tähtis on välja töötada tasakaalus tekst ja sellepärast olen ma ka valmis konstruktiivselt siia oma panuse andma, aitäh! aitäh, proua Stevens ja nüüd saab sõna proua Haakin, palun. aitäh. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri väga põhjaliku ülevaate eest äh, selle ettepaneku kohta ja samuti nende muudatusettepanekute kohta, mida on esitatud. minu arvates on sotsiaalkindlustuse eesmärk äh, hoolitseda selle eest, et inimesed, kes tööd otsivad, omavad samuti turvavõrku ja ei satu olukorda, kus nad jäävad lihtsalt kahe süsteemi vahele. kui vaadata nüüd mõningaid üksikasju, näiteks töötu abiraha, Äh, siis ähm, nagu raportöör ütles, nende kaasaskantavus on terve rida uuringuid, mis näitavad, et selle ülekandmisperioodi äh, suu-, pikendamine aitab inimestel tööd leida ma üldiselt olen äh, nõus komisjoni ettepanekuga, aga ma oleksin valmis selle laiendamist kaaluma. üks probleem, millega me siin aga silmitsi seisame, on see, et liikmesriikidel on raskusi äh, kontrollida äh, neid töötajaid, kes on välismaal, siin tekib äh, õigluse küsimus nende töötajate suhtes, kes koduriiki jäävad. otsus on siin raske, aga ma olen kindel, et meil õnnestub midagi leida lahenduseks ja äh, agregatsiooni osas olen komisjoniga, olen nõus, mis nüüd piirialatöötajatesse puutub, siis minu arvates tuleb tagada, et piirialatöötajad on kaitstud ja ma arvan, et me peame olema äh, saavutama selle, et lõpptekstis ei teki igasuguseid äh, haldusprobleeme, võtke, võtame need kaksteist kuud, kas see on äh, kaksteist kuud, äh, mis üksteisele järgnevad või võib neid ka kokku liita. minu arvates võib piiriülestel töötajatel tekkida terve rida probleeme oma õigustele juurdepääsemisega ja sellega peaksime tegelema. ja, ja me ei leia, et oleks vaja äh, pikaajaliste hooldajate hüvitise jaoks eraldi peatükki. ja mm, me üldiselt oleme nõus äh, ILO äh, ettepanekuga leida tasakaal, aga ma olen valmis ära kuulama ka kõigi osapoolte seisukohti, sest iga hinnang on erinev ja mm, mõnikord Äh, kohtuotsused äh, ei ole äh, sellised, mis meile sobiksid ja me peame siin ka la otsuse langetama. mis puudutab nüüd lähetatud töötajaid, siis me tahame hoolitseda selle eest, et mis tahes ettepanek, mille me teeme, oleks võimalikult kitsas. aga on nõus, et võimalikke pettusi arvestades tuleb leida kompromiss, mis aitab seda ära hoida. peretoetused, nagu paljudes fraktsioonides, nii on ka meie fraktsioonis, erinevad seisukohad ja me oleme esitanud muudatusettepanekuid, mis toetavad seda äh, põhimõtet, et luuakse õiglane ja vabatahtlik äh, mehhanism äh, peretoetuste arvestamiseks, kui vanemad toetavad, töötavad ühes liikmesriigis ja lapsed elavad teises liikmesriigis ma arvan, et härra Schulze andis väga hea ülevaate nendest erinevatest süsteemidest, kuidas need erinevates liikmesriikides toimivad Äh, teenuste osutamisest maksustamiseni välja. nii et, et ma arvan, et me peaksime vaatama kõiki neid küsimusi ja vaatame, kas meil õnnestub leida selline valem või lahendus, mis toimib. ma arvan, et see on väga raske, aga ma arvan, et me peame tegema äh, kõik jõupingutused selleks, et saavutada mingi kokkulepe sellel väga keerulisel teemal ja ma olen väga meelsasti valmis ära kuulama, mida teistel öelda on ja leidma kompromissi, nii et, et suur aitäh raportöörile ja jään ootama väga head koostööd ja meil ilmselt seisavad ees väga pikad arutelud. aitäh. Paloma Lopez-Bermejo, palun. aitäh. ma asendan oma kolleegi, kes täna ei saanud tulla. nagu te teate, meie fraktsiooni esimees äh, peab täna olema teiste asjadega hõivatud, aga annan siis proua Zimmeri ettepanekud edasi. me hindame seda tööd, mis raportöör on teinud Need muudatusettepanekud, mida me kavatseme esitada, tugevdavad seda raportit ja muudavad seda ka paljudes punktides paremaks. meie muudatusettepanekud äh, puudutavad kõigepealt koordineerimisreegleid. me leiame, et sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimise käigus tuleks võimalikult palju kaitsta töötajate sotsiaalseid õigusi, kui nad on teistes liikmesriikides teiseks, eh, reeglid peaksid olema võimalikult lihtsad, eh, nii et, et kodanikud, eh, haldusasutused nendest aru saavad. me ei tohi kodanikele haldustõkkeid tekitada ja me ei tohi liiga keerulisi reegleid kehtestada. kolmandaks, mitte mingil juhul ei tohi me Euroopa Liidu kodanikke hakkama kahtlustama eh, selles, et nad üritavad mingeid hüvesid teistest liikmesriikidest saada ja me peaksime kaitsma töötajaid sotsiaalkaitsepettuste eest, mida mitmed ettevõtted toime panevad, eriti lähetajaid töötajaid ma ei hakka rääkima kõigist meie muudatusettepanekutest, vaid tahtsin juhtida tähelepanu vaid mõnedele olulistele asjadele nüüd, mis puudutab tööotsijaid, kellel pole sissetulekut, äh, majanduslikult mitteaktiivsed Euroopa kodanikud on need inimesed siis. Äh, tahaksime nendega seoses rõhutada ühte aspekti, äh, näiteks mingi miinimumhüvitis koordineerimise vallas me võiksime välja töötada mingi Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemi nende inimeste jaoks, kes töötavad teistes riikides ja keda praegused reeglid ei hõlma me peaksime nende õigusi parandama ja parandama nende inimeste võimalusi, kes on teises riigis ja kes on parajasti siis töötaja ja neil ei ole sissetulekut. me keskenduksime ka erinevuste kaotamisele piiriala töötajate puhul, kui jutt on näiteks juurdepääsust tervishoiule või äh, sotsiaalkindlustusele selle alusel, kust riigist nad pärit on. mis puudutab äh, nüüd neid äh, hooldajaid, kui vaadata erinevate riikide süsteeme, siis selle pikaajalise hoolduse jaoks on ka erasüsteeme ning ametiühingute poolt pakutud lahendusi me eh, arvame, et eraldi peatükk eh, võiks eh, tekitada ettenägemat-, nähtamatuid probleeme. pikaajalist hooldust tuleks käsitleda tervishoiu peatükis ja artiklisse üks tuleks panna selle legaaldefinitsioon, see võiks olla siis ka lisas ja me oleme esitanud muudatusettepanekuid äh, selle kohta, töötuhüvitise ja piirialade töötajate kohta siis komisjoni kavatsus eh, sisse viia kaheteistkuuline periood, enne kui piiriala töötaja saab hüvitist nõuda. see kindlasti tekitaks administratiivseid probleeme, tööta inimene eh, võib, eh, selle kaitse saamine võib viibida ja ta võib oma hüvitisest üldse ilma jääda Äh, ma leiame, et hüvitis, hüvitist peaks maksma siis kas see riik, kus inimene viimasena töötas või see riik, kus ta elab, niimoodi muutuks äh, äh, olukord selgemaks ja inimestel oleks ka paremad võimalused tööd leida ja, ja me oleme nõus, et töötuhüvitist peaks saama üle kanda ka teise riiki. Mm, see peaks olema ülekantav Äh, kuni selle ajani, kui siis õigus hüvitist saata lõpeb, äh, niimoodi saaksid inimesed minna teise liikmesriiki tööd otsima ja ei peaks seisma silmitsi äh, igasuguste haldusprobleemidega see kolme aasta, kolmekuune periood, enne kui nad töötuhüvitist võivad nõuda, muudab töötajate jaoks ja ka haldusasutuste jaoks asja liiga keeruliseks on tehtud ettepanek, et seda perioodi võiks vähendada ühe kuuni. meie leiame, et me peaksime lihtsustama kõike, mida on võimalik selles määruses lihtsustada. me mõistame, et artikkel kuuskümmend üks, mis puudutab seda kumulatiivset perioodi, selle võiks üldse ära äh, kaotada ja need äh, hüvitised võiksid siis kuhjuda artikkel kuue alusel. samuti toetame komisjoni põhimõtet, mis puudutab äh, äh, vanemate hüvitisi, need peaksid olema seotud inimesega, kes, keda pädeva riigi seadusandlus hõimab. meie muudatusettepanek peaks tagama just nimelt õigused siis piiriülestes olukordades. meie arvates on väga oluline, et töötajad, kes on lähetatud ei peaks kartma, et neil jäävad hüvitised eh, mõnes olukorras saamata, nende õigustega tuleb arvestada. Neid ei tule lihtsalt vaadata kui inimesi, keda võib ühest kohast teise lükata väga oluline on, et nende õigustega arvestatakse Äh, siiamaani tehtud töö on olnud viljakas ja meie oleme valmis äh, raportööri ja teiste fraktsioonidega asja arutama. aitäh. Thank you uh.... aitäh. Jean Lambert järgmisena, palun. aitäh ma näen, et meil seisab üsna palju tööd ees ja ma paratamatult tunnen, et komisjon oleks võinud eh, selle ettepaneku teha seniste õigusaktide ümbersõnastusena, selle asemel, kuidas praegu on tehtud. niimoodi oleksime palju rohkem aega kokku hoidnud, sest praegu peame üritama aru saada, millega me siis tegeleme, arvestades olemasolevaid õigusakte ja nõnda edasi, aga võib-olla seda tehakse siis järgmise läbivaatamise käigus nüüd äh, tulles nende oluliste teemade juurde, mida raportöör ja teised on tõstatanud, tahaksin alustada sellest pikaajalisest hooldusest. jah, oleme nõus äh, äh, paljude eelkõnelejatega, et ei ole vaja eraldi peatükki, las ta olla tekstis seal, kus ta praegu on. meie oleme avatud, aga meil on ka terve rida muudatusettepanekuid ähm, me oleme valmis äh, seda teistega arutama, et kuidas me kõige paremini selle konkreetse eesmärgi saavutaksime. nüüd äh, mõned äh, rääkisid majanduslikult mitteaktiivsetest inimestest. meie üritasime seda Äh, asja välja jätta, sest meie pretsedendiõigus ei ole selles küsimuses väga äh, stabiilne ja inimesed äh, omavad ka erinevat ettekujutust sellest, mida see nähtus endast kujutab. ja me üritaksime pigem selle ettepaneku reguleerimisala niimoodi konkretiseerida mis puudutab neid töötajaid, kes äh, tegutsevad piiriüleselt ja ma ei pea silmas siin ainult piirialade töötajaid. me peame arvestama, et äh, on inimesed, kes on saadetud teise riiki tööle, kas nad lähevad lihtsalt kohtumisele üheks päevaks või nende tööandja vahetub, äh, töötavad kellegi teise juhtimise all. nii et, et meie arvates on lähetatud töötajad nii-öelda üks alagrupp, selliste töötajate hulgas ning me oleme teinud ettepaneku, mis võimaldaks praegust süsteemi lihtsustada. me tegime ettepaneku eh, perioodi, mis on siis kolmeks kuuks avatud, nii et, et eh, iga päeva eh, eest, mis inimene teises riigis töötab, ei tule taotlust esitada, aga tuleb teavitada liikmesriiki siis sellest, kui tehakse, seda tehakse ja turuinfosüsteem äh, peaks, äh, sinna peaks selle info panema, sest liikmesriigid suhtuvad sellesse siis palju tõsisemalt. aga me oleksime valmis, äh, oleme valmis seda arutama siis teistega ja variraportööridega, kuidas me saaksime teha võimalikult lihtsa süsteemi nende jaoks, kes ei ole lähetatud aga siiski töötavad samuti välismaal, nii et, et me peaksime tagama, et ka nende inimeste õigused oleksid kaitstud. ja kui kaua inimene peaks olema sotsiaalkindlustussüsteemiga kaetud, eh, siis eh, töökohariigi süsteemiga, meie pakume siin välja kaks kuud, aga jällegi me oleme valmis ka seda küsimust arutama. Eh, väga paljud küsimusi seondub peretoetustega, me oleme komisjoni ettepanekut pisut laiendanud. Need toetused äh, peavad olema seotud saamata jäänud tuluga, aga me ei äh, toeta seda indekseerimise ettepanekut, meie arvates see süsteem on praegu juba niigi keeruline ning äh, inimesed, kes sellesse süsteemi rahaliselt panustavad, omavad õigust ka sealt hüvitist saada või toetust saada ja me peame siin arvestama ka solidaarsusega. nii et äh, me peame loomulikult äh, arvestama probleemidega, mis meil Suurbritannias sellega on, igalühel peavad olema ainult need õigused, millele tal ka õigus on ja, ja need peab inimene ka saama niisiis, nagu ma ütlesin, me ei toeta neid, kes tahavad siin indekseerimise sisse viia. me oleme ühte asja õppinud äh, nendest praegustest aruteludest kodanike õiguste üle just haiguskindlustuse osas. me oleme esitanud muudatusettepaneku, kus me ütleme, et inimesel peaks olema võimalus liituda tema elukohariigi süste-, süst-, ravikindlustussüsteemiga, sest sellest oleks kasu eh, lahendamaks eh, mõningaid küsimusi, mis on eh, tekkinud seoses kõikehõlmava ravikindlustusega ja sellega, kuidas inimesed sellele juurde pääseksid. mis puudutab nüüd toe, töötuhüvitise ülekandmist, siis me oleme nõus sellega, et seda aega pikendatakse kuni selle ajani, kuni õigus sellist hüvitist saada lõpeb, aga loomulikult oleme valmis ka selles küsimuses läbi rääkima kompromisside üles. ja me ütlesime, et me ei toeta seda kolme kuu pikkust perioodi enne seda, kui inimesed saavad hakata nõudma töötuhüvitist, sest arvestades Äh, seda, kuidas äh, te-, inimesed oma tööd äh, teises liikmesriigis alustavad, siis selline ettepanek tekitab pigem probleeme, kui lahendab neid. meil on ka terve rida muudatusettepanekuid, mis puudutavad halduskomisjoni inimeste juurdepääsu sellele, et nad saaksid oma probleeme lahendada ning meil on muudatusettepanekud, mis teevad ettepaneku täiendavad aktid viia delegeeritud aktide alla Äh, need on teemad, mis ei äh, puuduta mitte üksnes parlamenti ja me seetõttu äh, pakume sellise lähenemise nii et, et see on siis see suund, mis meie muudatusettepanekutel on ja eks me näeme, kas me jõuame selle õigusaktiga ja enne oma ametiaja lõppu ka ühele poole. aitäh Laura Agea ei ole kohal EFTD-st, kas keegi asendab teda, ei asenda, seega ENF ja härra Martin, palun, teil on sõna. Äh, proua Mölan on variraportöör ja ma vabandan, et teda kohal ei ole. okei okay,, thank you. aitäh. siis äh, läheme nende saadikute juurde, kes soovisid sõna saada ja alustame proua Veeberiga. aitäh, lugupeetud esinaine. tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja samuti ettekande eest, mille ta täna tegi. tõepoolest, tegemist on väga olulise õigusaktiga Euroopa Liit on äh, palju arenenud ja see õigusakt näitab ka, kui keeruline Euroopa Liit on. meil on erinevad sotsiaalkindlustussüsteemid äh, erinevates liikmesriikides. näha eriarvamusi, mis rajanevad ideoloogial, on täiesti normaalne on erinevad ideoloogiad, osad taotlevad suuremat sotsiaalkaitset, teised vähemat. mis mulle aga muret teeb, on lahkarvamused liikmesriikide baasilt. lähenemised, mis liikmesriikidel on ja mis võivad äh, viia ebaõigluseni, ebaõiglase süsteemini ja diskrimineerimiseni. ja viitaksin ainult ühele asjale, lastetoetused komisjon ise eh, kaks aastat tagasi teatas, et eh, tal on plaanis eh, selline toetuste läbivaatamine läbi viia ja komisjon jõudis lõpuks järeldusele, et mitmetel põhjustel ei ole see asja, asi vaeva väärt. sellele vaatamata on meil siin selles raportis terve rida muudatusettepanekuid, mis kõnelevad indekseerimisest, mina ei, eh, eh, kunagi ei arvanud, et indekseerimine võib olla sama, mis diskrimineerimine, aga see on omaette teema. aga eh, mul on mõned küsimused neile, kes selliseid muudatusettepanekuid esitasid. asja mõte on selles, et kui laps ei ela vanemaga koos, vanemaga, kes teenib, siis on lapsel õigus selle riigi toetusele, kus ta elab. niisiis, kui Hollandi kodanik töötab Hollandis ja tal on Arubal äh, laps, kas laps saab siis Aruba reeglite järgi toetust? või kui äh, Saksa kodaniku laps elab Burundis, kas ta saab siis Burundi äh, reeglite järgi toetust? Mm, ma tahaksin aru saada, kuidas te mõtlete, äh, kui teil ei ole just ettekujutust, et äh, inimesed, kes äh, tulevad nagu teistest liikmesriikidest, neil on lapsed oma koduriigis selline lähenemine praegu on ju diskrimineerimine ja kuidas oleks seal lugu Saksa töötajaga, kes töötab Rumeenias, aga teenib sellist keskmist palka noh, pisut rohkem kui Rumeenia keskmine palk. ja kui tema laps on endiselt Saksamaal, kuidas te siis selle probleemi lahendate? kas te kohustate äh, Rumeeniast, äh, Rumeenia tööandjad äh, maksma toetusi Saksamaa reeglite järgi? ja tahaksin, et tänada raportööri selle eest, et ta mainis midagi, mida pragmaatilisel tasandil peetakse normaalseks jutt käib ühest protsendist lapsest, lastest, kes äh, sellises olukorras on. kas on mõistlik äh, kulutada niivõrd palju raha äh, mingi keeruka süsteemi loomiseks või räägime me tulevatest valimistest ja millestki, millele mõnedes liikmesriikides valijatele apelleerida neist, et äh, meil oleks vaja midagi sellist, mis on õiglane, õige ja solidaarne. aitäh. Thank you, Mr. aitäh, härra Lennarts, teil on sõna. Äh, aitäh, esimees. ma tahaksin rääkida ühest spetsiifilisest küsimusest. Äh, nimelt needsamad äh, lähetatud töötajad, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, see me peame tegema piiriregioonides elavatele inimestele lihtsamaks üle piiri tööl käimise ja siin ei tohiks küll bürokraatlikud äh, tõkked olla liiga suured. ja just sellepärast tegingi äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad siis valikuvõimalust piiri ääres või elavatele inimestele ja üle piiri töötajatele, et need, kes on tõesti aastaid äh, üle piiri tööl käinud peaksid ise saama võimaluse valida, kust nad soovivad siis hiljem toetusi saada, kui nad jäävad töötuks. sest ma arvan, et niimoodi me suurendame ka nende võimalusi tööd leida, sest äh, üks lahendus ei toimi äh, alati kõigile, eriti just mitte piiri, üle piiri tööl käijatele ja sellepärast on tõesti väga tähtis leida võimalused piiritöötajatele, see, mis ühe piiritöötaja jaoks on suurepärane lahendus, äh, võib teise jaoks elu siiski veelgi raskemaks teha. ja kõik need erinevad võimalused, mida Euroopa Komisjon äh, läbi on vaadanud, tegelikult piiritöötajate valikuvõimalus aitab kõige paremini kaitsta öö, ähm, piiritöötajate elu, see, et nad saavad ise valida, kust nad toetusi saa-, saavad ja tegelikult on väga tähtis neile stiimuleid anda, mitte neile jalga ette panna, nii et tõesti väga tähtis on, et nad saaksid ise valida ja me räägime peaaegu kaheksasajast tuhandest inimesest piiriäärsetes piirkondades kogu Euroopas, nii et minu üleskutse on, et kui me läbirääkimisi peame, ei tohi me ära unustada piiriüleseid töötajaid, aitäh! suur tänu, järgmisena proua Sander, palun aitäh, lugupeetud esinaine, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri, samuti variraportööre selle töö eest, mis on juba tehtud, aga eelkõige selle eest, mis veel teha tuleb. mina omalt poolt eh, tahaksin kõnelda eh, sellest peatükist, mis puudutab töötuhüvitist äh, liikuvate töötajate puhul, ma leian, et Euroopa Komisjoni ettepanek läheb põhimõtteliselt õiges suunas, iseäranis kui me räägime selle äh, ülekandeõiguse pikendamisest kuuele kuule Äh, ma tervitan ka seda, et äh, kehtestatakse siis miinimumtöötamise periood kolm kuud siis elukohariigis, enne kui äh, tekib juurdepääs töötuhüvitisele, aga ma tahaksin omalt poolt rõhutada, nagu kolleeg Leenerski, et me peame arutama, arvestama piirialade töötajad, minu valimisringkonnas Prantsusmaa idaosas on neid palju ning ma tahaksin rõhutada ja öelda, et ähm, ma olen nõus sellega, et kehtestatakse selline miinimumtöötamise aeg, kaksteist kuud äh, teiste töötajate jaoks äh, selleks, äh, et selle hüvitise maksmise kohustus saaks ühelt riigilt teisele üle minna. minu arvates, et see on väga oluline, sellepärast et Äh, äh, kuigi geograafiline olukord näiteks piirialadel sunnib äh, töötajaid minema naaberriikidesse, siis ma arvan, et nende huvid suuremas osas on ikkagi söö-, seotud nende elukohariigiga. ma tahaksin, et meil on vaja valida Äh, anda inimestele võimalus äh, valida, äh, kas nad tahavad olla seotud siis oma elukohariigi töötukindlustussüsteemiga või töötamisriigi omaga see oleks äärmiselt oluline, sellepärast et piirialade töötajatel oleks siis võimalus näiteks ka saada Äh, äh, täielik info oma emakeeles sellisel juhul ja minu arvates ähm, on see midagi sellist, äh, mida me tõesti peaksime toetama loomulikult eesmärgiga kiiresti edasi liikuda, aitäh. aitäh. härra Tätsel järgmisena. suur aitäh, mina tahaksin ka Äh, härra Palad tänada äh, selle töö eest. minu arvates on see väga tasakaalustatud ja hea töö äh, sotsiaalkindlustussüsteemi läbivaatamine on üks kõige kaalukamaid ettevõtmisi meie valdkonnas selle parlamendi ametiaja jooksul ja selle me toetame selle süsteemiga siis kodanike vabadust, eh, ennast eh, paremini toetajaid, meil on vaja paremat õiguskindlust ja õigusselgust, eh, nii et, et selles rollis, osas mängivad ka kodanikes liid, liidu kodanikud olulist rolli ja väga oluline on ka siis selle koorma jagamine erinevate liikmesriikide vahel. loomulikult on ka selle äh, asja teostatavus kõikides valdkondades oluline, oluline kõigis riikides, riikides. ma tahaksin äh, härra Palassile juhtida tähelepanu äh, sellele, ta rõhut-, rõhutas just nimelt seda sotsiaal- kindlustusõiguse pikendamine, see on midagi, Äh, mis annab meile suurepärase võimaluse äh, korraldada seda valdkonda äh, arvestada siis nii seda tehtud tööd kui ka sellega kaasnevat hüvitist. olemasolevad Eh, reeglite eh, kaasajastamine eh, saab aga välja tulla ainult siis, kui andmevahetus, digitaalne andmevahetus liikmesriikide vahel on arukalt korraldatud ja ma arvan, et see peaks olema üks oluline punkt et nii tööandjate kui ka töövõtjate kaitseküsimused oleksid võimalikult läbipaistvad ja mis puudutab äh, kuritarvitusi, äh, äh, siis selles vallas on ka just ärahoidmiseks vaja digitaalset andmevahetust ning asutused liikmesriikides pea sellega tegelema, ma tahaksin seda Äh, anda liik-, liikmesriigid ise peaksid siis äh, suutma välja, välja mõelda siin aruka lahenduse, ma usun, et äh, Euroopa ametiasutuste vaheliste tegevuse koordineerimine on Euroopas hädavajalik ja meil on siin vaja arukad lahendused leida, et need menetlused oleksid tõhu, tõhusad nii töövõtjate kui tööandjate jaoks aitäh. ja nüüd härra Pekker, kes on tagasi. aitäh. tahaksin raportööri ja variraportööre eh, tänada selle eest, et nad on eh, tegelenud ehm, Äh, sotsiaalkindlustussüsteemiga niivõrd professionaalselt. iseäranis äh, tänan ma loodulikult äh, variraportööri oma fraktsioonist, härra Sultsen, tema väga järjekindla töö eest, et on keskendunud just eri eesmärkidele, mis meile on oluline. mida see asi puudutab? Äh, äh, kui me räägime näiteks peretoetuste inst-, indekseerimisest, äh, siis eesmärgiks on siin laste elatusrahad toetada seal, kus nad, e-, kulusid katta seal, kus nad elavad ja mitte kuskil mujal. minu arvates on see sotsiaalse õigluse oluline aspekt et inimese selle elatustaseme järgi hüvitatakse, kus ta elab Eh, ja mitte niimoodi, et eh, kui see oleks algusest peale niimoodi olnud, siis ei oleks näiteks Suurbritannias neid arutelusid tekkinud, me peame looma sellise õigusraamistiku, kus selline peretoetuste indekseerimine on võimalik. Eh, tahaksin viidata sellele, et, et Austrias on tehtud ettepanek Äh, seda indekseerimist mitte kohustuslikuna sisse viia, mitte äh, äh, midagi, mis kehtib kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, vaid see peaks olema vabatahtlik, mille os-, nii et iga liikmesriik saab ise otsustada. näiteks kui Sebastian Kurz, liidu kantsler, seda sotsiaalse õigluse põhimõtet jälgib, Äh, ja kehtestab selle nende laste kohta, kes Austrias elavad, siis see on Austria õigus ja meie sotsiaalminister äh, määratleb siis väga selgelt, et see indekseerimine, mis äh, komisjon oma ettepanekus paika on, et see läheb siis ka mõlemas suunas, et me peame arvestama ju sellega, et Ehm, mõnes eh, liikmesriikides tuleb siis lihtsalt eh, väljamakseid suurendada, kui seal on lapsi rohkem. Ehm, need eh, jah, me peame alati arvestama, et see puudutab, siin öeldakse, et jah, väga väheseid inimesi ainult, ainult ühte protsenti puudutab see Ähm, minu arvates äh, neli miljonit eurot näiteks Austrias peame me äh, selle, selle summa välja maksma, see summa võib praegu juba isegi äh, suurem olla. Ähm, ning ähm, see kokkuhoid tuleks kasuks ainult siis, kui me ei peaks raha andma nendele lastele, kes elavad kuskil mujal Äh, tahaksin rõhutada, et Euroopa Komisjon minu arvates on äh, Neilt on juba ammu nõut-, nõutud, et tuleks õigusselgus ja ma loodan, et äh, need küsimused, mida kolleegid siin parlamendis Euroopa Komisjonile on esindanud, aitavad seda õiguskindlust suurendada ja, ja nüüd peaks tulema siis ka vastus ja ma loodan, et et äh, õiglane ja kõigi jaoks äh, arusaadav äh, vastus on ja võimalikult paljud kolleegid seda toetavad, aitäh. härra Kerike. aitäh, esimees. suur tänu selle väga põhjaliku raporti eest, minu jaoks on väga tähtis, et äh, Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteeme oleks võimalik omavahel võrrelda. eriti, mis puudutab peretoetussüsteemi, tuleb ju need lõhed äh, tasakaalustada, me räägime siin eriti just lasterahast, kujutage endale ette, et üks riik maksab viis koma üheksa miljardit eurot äh, äh lasterahana peredele väljaspool oma koduriiki see kõlab küll koomiliselt, aga nii see on. Saksamaa teeb seda lähtudes Euroopa Liidu reeglitest, nendest reeglitest, mida me täna siin arutame. pea kakssada tuhat last välismaal saavad Saksamaalt lastetoetust ja vastav ametkond ütleb, et eelkõige makstakse neid toetusi Poolasse, Rumeeniasse, Tšehhimaale ja Horvaatiasse. Nende perekondade jaoks tähendab seda, see seda, et esimese ja teise lapse eest saavad nad sada üheksakümmend neli eurot kuus, sada üheksakümmend kaheksa eurot kolmanda lapse eest, neljas, viies, kuues laps ja nii edasi, kakssada kakskümmend eurot siis vastavalt. keskmine palk on eh, aga Rumeenias näiteks kuussada nelikümmend üks eurot. Need on kõik faktid ja miks ma neid välja toon, sellepärast et tegemist on põhimõttelise küsimusega, millega me peame tegelema, kui me räägime sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest kolleegidega Rahvaparteist olen täiesti nõus, me peame Euroopas ka küsima küsimuse, kas riik selliseid sotsiaaltoetusi nagu lasteraha peab täies mahus maksma kõikidele, isegi kui suurem osa nendest lastest enam ei ela riigis või kui nende vanemad on välismaised töövõtjad, polegi kunagi meie koduriigis elanud. me peame selle küsimuse esitama, kas peab riik maksma lasteraha äh, Äh, lastele välismaal või oleks siiski õiglasem kasutada indekseerimist ja arvestada äh, kulutustega selles riigis, kus lapsed tegelikult elavad? ma arvan, et jah, me peaksime selle küsimuse esitama. see küsimus on lubatud, sellepärast et tegemist on küsimusega, mille esitavad ka meie kodanikud ja ju mina olen see, kes neid siin parlamendis esindab, aitäh. Thank you, Mr Kis- aitäh, järgmisena härra Kristensen. suur tänu. jah, ma ei tunne kaasa meie raportöörile Kalasile, kes peab kõik selle kokku panema üheks tervikuks, see ülesanne on väga raske, sellepärast et arvamusi on väga palju ja erinevaid, nagu me kuulsime. aga ma arvan, et ähm, me oleme siia kokku tulnud Euroopa poliitikutena, mitte konkreetse liikmesriigi poliitikutena, seda oleme me küll ka, aga meie ülesandeks on kooskõlastada asju ja neid asju ühele tasandile tuua. Erike samuti lähenes asjadele ja peredele üle riigipiiri ürise, riigipiiri üleselt, mitte ainult ei tegelenud saksa peredega ja vastasel korral, kui me seda ei tee, siis nii nagu Renate Veber ütles, tekib süsteem, mis ei ole päris õiglane ja päris aus, kui me lähtume ainult omaenda liikmesriigi olukorrast. ma arvan, et meil on oma kohustused, kui me teise riiki läheme ja nendest kohustustest lähtuvalt, mis kaasnevad teise riiki tulemisega, tulevad kaasa ka öö, äh, õigused ja tööjõud, mis tuleb erinevatesse riikidesse, on tööjõud, mida me tahame. tegemist ei ole lähetatud tööjõuga, tegemist on tööjõuga, kes asub elama sellesse riiki, kuhu nad lähevad, maksavad makse ning seega need, neid peaks hõlmama ka need teenused, mida pakutakse. see on ju täiesti õiglane. Nad maksavad täpselt samamoodi maksu nagu äh, äh, riigi enda töövõtja ja siis on veel mõningad asjaolud loomulikult erinevate riikide erinevates süsteemides, mis on nagu öeldud, erinevad. ja loomulikult äh, siin tuleb leida ka õiglane tasakaal kuidagi. mina juhiksin siin tähelepanu kahele asjaolule. nimelt äh, need päevarahad. Äh, laste toetuste indekseerimisest rääkisime siin, miks peaks, miks ei peaks siis neid toetusi indekseerima, kui sa viibid teises riigis? seda on väga raske hallata, pang-, pensionärid, kes äh, lähevad päikese kätte oma vanu, vanurieas, kas nende pensioneid ja asju peaks hakkama ka indekseerima? me ei saa avada võimalusi millegile, mida me ei suuda kuidagi kontrollida ega hallata aga kui me räägime nendest toetustest, töökindlustusmaksetest, siis peab kandma hoolt selle eest, kuidas tagada ka vastutus selle riigi eeskirjade ees, kust need päätöötu abirahad välja võetakse. mõnedes riikides on töötuskindlustusmakse äh, päris kõrge ja mõned taanlased tõenäoliselt läheksid kas aastaks või pooleteiseks Hispaaniasse selle ja võtaksid oma töötuskindlustusmaksed kaasa, sellepärast et Hispaanias tuleb ainult online registreerida ennast ja midagi muud ei ole. mingeid muid kohustusi. nii et ma arvan, me peaksime vaatama, mis on õiglane. ja see põhimõte, et tuleb töötada kolm kuud selles riigis, kuhu tullakse, see tundub õiglane mõnedes riikides on see osa, mida tuleb maksta riigis äh, selleks, et töökindlustusmakset saada palju rohkem kui kolm kuud. nii et me ei taha mingisugust tagurpidi pööratud diskrimineerimist ka sellega seoses. aga igal juhul ma arvan, et me peaksime midagi tegema, mis oleks aus ja õiglane. vähemalt mina tahan seda ja olen valmis sellele kaasa aitama, peame tegema midagi, mis kannab hoolt selle eest, et meil ei ole mitte mingisugust diskrimineerimist, ei tohi diskrimineerida neid inimesi, kes tulevad väljastpoolt või neid inimesi, kes on kohapeal riigi kodanikud. aitäh! suur tänu, härra Schulze! aitäh, proua esimees, et mulle veel kord sõna annate, et ma saaksin vastata küsimustele, mis mulle kaks saadikut nüüd otse ka esitasid. ma alustaksin teist kohe. me peame tegema vahet pensionitel, sellepärast et ma maksan töövõtjana pensionisüsteemi sisse. mul on õigus sellele rahale, aga lasteraha väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on reguleeritud nii, et pole vahet, kas ma teenin tuhat eurot kuus, kolm tuhat või viis tuhat eurot, ma saan täpselt ühesuguse summa hoolimata oma palgast ja ma ei ole ju kuhugi süsteemi sisse maksnud, tegemist on sellise lisasotsiaaltoetusega. ma mitte kunagi ei hakkaks võitlema selle eest, et öö, äh, pensionit või teisi öö, Äh, süsteemi sisse makstud äh, toetusi hakatakse indekseerima. ja proua Veeber, te tõite väga hästi välja ühe Euroopa Liidu suure eelise. Te küsisite, et mis saab lasterahast ja te mainisite Burundit ja teisi riike, mis ei asu Euroopa Liidus. just see ongi probleemiks, et nende riikide puhul iga liikmesriik või peaaegu iga liikmesriik on oma lepingud sõlminud, näiteks minu koduriik Saksamaa Liitvabariik on väga paljude erinevate riikidega lepingud sõlminud ja seal on kas ette nähtud, et on indekseerimine või ei ole seal mitte midagi kirjas, ehk et siis lasteraha ei makstagi. Euroopa Liidus on meil kakskümmend kaheksa liikmesriiki, meil on ühtsed reeglid ja see on suureks eeliseks meie kodanikele ja on väga hea, et te selle veel kord välja tõite. sest nüüd sõltub kõik sellest, et milline kokkulepe on ühel riigil teise riigiga väljaspool Euroopa Liitu, kas makstakse lasteraha või mitte. ja kuna see on väga tähtis, siis ma tahaksin minu ju-, minuti jooksul ka selgitada seda, kuidas on nii, kui ma töötan ühes riigis ja lasterahas anda, sest ma ei hakanud siin nimelt ühtegi riiki välja tooma, sest ma ei taha mitte kedagi hädamärgistada, ma tahtsin kogu süsteemi välja tuua. Te elate ühes riigis oma lapsega ja teil on õigus seal saada sada eurot lasteraha. Teie äh, elukaaslane, abikaasa töötab teises riigis ja näiteks Saksamaal on nii, et siis oleks võimalik saada sada üheksakümmend eurot äh, lasteraha ja tavaliselt on ju nii, et oma koduriigis taotlete sada eurot ja ülejäänud selle vahe, kui te töötate Saksamaal, saate üheksakümmend eurot Saksamaalt. nii et kokku saate te siis sada üheksakümmend eurot äh, lasterahana sada raha oma koduriigist, täismäär pluss siis üheksakümmend eurot Saksamaalt. on aga olukordi, kus on teatud riike, kus öeldakse, et noh, teatud riigis näiteks tuhandest eurost palgast ei maksata enam laste raha. aga minu partner töötab siiski Saksamaal ja siis saab see inimene selle lapse eest sada üheksakümmend eurot äh, siiski äh, ja see on ju tegelikult koduriigi inimeste diskrimineerimine, sest sa saad nüüd ju rohkem. kui sa elaksid teises riigis, kui te mõlemad töötaksite, siis teie laps ei saaks lapseraha, aga kuna üks lapsevanematest töötab Saksamaal, siis saadakse siiski sada üheksakümmend eurot. ja siis tekib veel selline olukord, et kui sa saad teisest riigist lasteraha, siis sa ei saa meil mitte midagi ja riik peab siis sada üheksakümmend eurot sulle maksma, mitte nii, et üks äh, riik maksab osa ja teine riik osa ja on veel üks äh, riik, kus minu teada on lugu selline, et laste raha maksustatakse, mis minu teada on Euroopa Liidu õigusega vastuolus ja ma tõesti loodan, et seda juhtumit kontrollitakse nii et ma tõesti ütlen, et on täiesti vale siin häbimärgistada, ei ole nii, et üks riik on hea ja teine halb, ma lihtsalt tahtsin välja tuua selle, et selle küsimuse puhul on meil juba suur probleem ja Karl-Heinz Becker tõi välja oma numbrid, Saksamaal on umbes Äh, on natuke rohkem kui pool miljardit eurot igal aastal see summa ja ma tõesti ei taha, et Brüssel nüüd ütleb, et iga liikmesriik hakkab indekseerima, ma lihtsalt tõesti tahan, et liikmesriikidele antakse õiglane võimalus seda teha, kui nad seda tahavad, sest praegusel hetkel see ei ole võimalik. praegusel hetkel tuleb kinni pidada praegustest reeglitest ja seega indekseerimist ei toimu ja ma tõesti tahan, et liikmesriikidel oleks võimalus seda teha. ja see on ka tegelikult praeguse Saksa valitsuse arvamus lihtsalt ütlen seda ka Saksa sotsiaaldemokraatidele, aitäh. aitäh, proua Šoidrova, palun. aitäh, kallid kolleegid, ma ei taha seda pikk, arutelu siin pikemaks venitada, aga see kõik on tõesti väga huvitav. see esialgne ettepanek oli tõesti väga tehniline ja nüüd oleme me jõudnud põhimõtteliste küsimuste juurde Euroopa Liidus elamise eksistentsmiinimum nii-öelda. ma saan aru kolleegidest Saksamaalt ja Austriast, sest see puudutab ju tegelikult ka töövõtjaid äh, Tšehhi Vabariigist, kes töötavad Saksamaal ja Austrias. ja ma arvan, et äh, komisjoni ettepanekuga on võimalik tööd edasi teha, eriti kui mõtleme selle peale, et äh, tegelikult on kogu selle ettepaneku taga äh, Ühendkuningriigi ettepanek siis, kui nad arvasid, et niimoodi on võimalik veel Euroopa Liitu jääda. me tõesti peaksime paindlikkust suurendama liikmesriikidele selleks, et vähendada pingeid aga ma tahaksin siiski ühte asja siin korrigeerida. kolleeg Keerike ütles, et kakssada tuhat last väljaspool Euroopa, väljaspool Saksamaal elavat last saavad Saksamaalt peretoetusi. ma olen nõus kolleeg Schultzega, et äh, na- no,, need inimesed maksavad makse Saksamaal nii et tegelikult ei ole nii, et Saksamaa lihtsalt äh, toetusi maksab, kui äh, see Tšehh töötaks Tšehhi Vabariigis, siis ta maksaks ka Tšehhi sotsiaaltoetussüsteemidesse sisse. ja äh, samal ajal näiteks laps, mis on Tšehhis, kui vanemad töötavad Saksamaal, siis ta ei lähe Saksamaal arstile, nii et tõesti see laste raha on siis mõeldud lapse toetamiseks ja eriti, kui siis teatud teenuseid nagu tervishoiuteenuseid kasutatakse hoopis teises riigis, nii et tegelikult mingil määral need asjad tasakaalustuvad ja see on loogiline. nii, nii et see tasakaal tõesti tekib, leian mina ja sellepärast ma tegin ka mõned muudatusettepanekud, aitäh! aitäh! meil on siin ka komisjoni esindaja härra Kurell, kas te sooviksite kommenteerida seda, mida te siin kuulsite? ei, siis annan sõna tagasi raportöör Palasile. Monsieur Curel euh, préfère euh, me laisser la conclusion. Äh, suur tänu, et andsite mulle võimaluse siis ähm, järeldusi teha, härra Corell. jah ähm,, ma olen juba väga palju rääkinud, ma ei hakka seda arutelu nüüd pikale venitama enam, aga tahaksin öelda, et kõigepealt äh, nii-öelda äh, kõrvalmärkusena on näha seda vastuolu selle vahel, et me tahaksime mobiilsust töötajate jaoks, aga teiselt poolt tahaksime ka võidelda igasuguse ühtlustamise, sotsiaalse ühtlustamise vastu äh, ja seda koordineerimise kaudu. sellepärast, et meie tee on nüüd nõudnud lõpp Äh, finišijoonele ja meil on oma äh, peaaegu vaba liikumise ala ja teiselt poolt on meil siis äh, reeglid, mis ei ole omavahel ühtlustatud. seda tööd meie ei peagi tegema, me peame kooskõlastama, aga see küsimus muutub üha olulisemaks ning progressiivsed ühtlustamissüsteemid sotsiaalvaldkonnas mõningates valdkondades on täiesti möödapääsmatud juba ka täna millistest läht-, põhimõtetest lähtudes siis me võiksime kokkuleppele jõuda? kõigepealt kõige olulisem põhimõte tundub mulle sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni pädevusvaldkonna valguses see, et meil on mobiilsus ja samal ajal ka tagatud töötajate kaitse. ja nagu proua Meeber ütles, ideoloogiad on erinevad, tõsi, nii see ongi see on normaalne demokraatlikus süsteemis, aga sellegipoolest me teame, et just nimelt Euroopa ülesehitustöö väärtuste eesmärgiks oli seesama mobiilsus ja seesama sotsiaalse kaitse kõrge tase. kuidas seda siis saavutada? kõigepealt töötajad peaksid saama oma õigusi kasutada, neid õigusi, mille nimel nad on tööd teinud, see on esimene põhimõte me ei arva, et me oleme sellises sotsiaalsüsteemis, kus tegemist oleks mingisuguste tasuta annetustega. enamus sotsiaalkaitsesüsteemid on kotiseerimisel, kodifikatseerimisel põhinevad süsteemid, tuleb maksta makstu, teenida palka selleks, et õigusi saada ja üldiselt Äh, maksustatav aeg on tegelikult üsna pikk. ei ole tegemist ju sellise sotsiaalsüsteemiga, kust antakse tasuta raha inimestele, kes ei ole seda ära teeninud. see ei ole meie eesmärk. ja seda tuleb kõike saada ka kontrollida, aga kui me vaatame praegu komisjoni ettepanekut, siis on näha, et sotsiaalõigused on üldiselt õigused, äh, mida on saadud äh, töö kaudu kuus kuud äh, töötamist selleks, et ähm, töötushüvitist saada. jah. ja, ja äh, paljudel inimestel on õigus rohkemale kui kuuele kuule äh, paljudes liikmesriikides ja seetõttu neid hakatakse diskrimineerima siis. tuletaksin teile meelde. ja teiseks, pettusevastane võitlus tööandjate pettus, tavaliselt töövõtjate pettus on väike nähtus, tööandjate pettused on märkimisväärselt ulatuslikumad ja sellise pettus on igasuguse sotsiaalkaitse õõnestamine, ükskõik kust töötajad pärit on. kujutage ette, keegi ei ole seda küll siin öelnud, aga kujutage ette, et tegemist on sotsiaalse pettusega Äh, sellepärast, et äh, äh, sotsiaalse pettuse tulemuseks on mobiilsuse suurenemine ja halduskoorma vähenemine, aga seetõttu kannatavad need inimesed, kes on kõige haavatavamas olukorras ja just nimelt nii vastuvõturiikides kui ka päritoluriikides inimesed kannatavad ja pettuse vastavane võitlus tähendabki kõige haavatavamate kodanike kaitset, ükskõik millisest maailmajaost nad pärit on Euroopas ja see peaks olema meie jaoks möödapääsmatu eesmärk. siis äh, finantspanused. mina toetan finantssüsteemi, mis on tasakaalustatud süsteem sotsiaalselt. ja premiks, probleemiks ei ole mitte ainult peretoetused, äh, mis te, äh, vaid, vaid ka näiteks piirialatöötajad. praegune piirialatöötajate süsteem ei toimi tegemist on hüvitistepõhise süsteemiga, mis maksab mõningate sotsiaalkindlustussüsteemide jaoks miljardeid ja teised jällegi võidavad miljardeid, sellepärast et nende süsteemis praegusel hetkel on piirialatöötajad. see on praegune tasakaalust väljas olukord. ja seetõttu ma kuulasin ära, mida siin sõnavõtjad ütlesid me tahame suuremat õiglust sotsiaalkindlustussüsteemide vahel piiriala töötajate jaoks, aga samal ajal peame tagama ka tõhusa äh, töötaja palgatöötajatele ja tööotsijatele, kes äh, peavad omama haridust, peavad, äh, kes, kelle panust kodifitseeritakse ja ma arvan, et me oleme väga palju rääkinud, liiga palju rääkinud indekseerimisest, potentsiaalsest indekseerimisest, mille kohta komisjon ei ole üldsegi ettepanekut teinud ja, ja pean siin silmas peretoetuste indekseerimist. tegelikult see, selle finantsmõju on märkimisväärselt väiksem kui piiriala töötajate küsimus, mis on tegelikult kõige olulisem öö, äh, valdkond võin kinnitada teile siin ja kõigile teistele, kes selles teemas sõna võtsid, et jah, me räägime sellest teemast, me räägime, muidugi me räägime sellest teemast. ma ei kavatse seda kuskile vaiba alla pühkida. see teema on tähtis kindel. aga hierarhiliselt äh, ei ole see kõige kiireloomulisem tasakaalu puuduse probleem finantsvaldkonnas. ja me peame rääkima ka metoodikast, sellega ma ka lõpetaksin, lugupeetud esimees, härra Schultz juba ütles seda, tal oli õigus, me peame olema paindlikud. miks? paindlikud peame olema sellepärast, et me näeme, et üldine kokkulepe tegelikult on olemas. ja kui me tahame, et see üldine kokkulepe jätkuks, siis igaüks peab aktsepteerima seda, äh, ükskõik, kas nad on äh, idast, läänest, põhjast või lõunast, igaüks peab äh, aktsepteerima seda, et igal rindel ei saa võita, mõnikord tuleb mõnel rindel natukene järeleandmisi teha härra Kristensen, ma hindasin väga kõrgelt teie sõnavõttu, sellepärast et ma tean, et äh, see oli poliitiliselt julge sõnavõtt. ja ma arvan, et just nimelt sellest eeskujust peaksimegi lähtuma me peame ütlema, mis on kõige olulisem tänases maailmas meie jaoks, millises punktis ma võin järeleandmisi teha ja mille puhul ma arvan, et on äh, see minu jaoks kõige tähtsam ja variraportööridelt paluksingi teha vahet siis selle vahel, mis on äh, nende fraktsiooni kollektiivne seisukoht, mida nad esindavad arutelus, äh, mis on nende isiklik äh, või liikmesriigist tulenev olukord ja, ja, ja seisukoht, aga see on hoopis teine asi, eks ole. ma tean, et ma teen koostööd äärmiselt pädevate kolleegidega ning ma juba rõõmustan võimaluse üle nendega pikad tunnid koostööd teha, aitäh! Uh, aitäh selle sõnavõtu eest ning tuletaksin teile meelde, et äh, komisjoni ettepanekut tutvustati äh, eelmise aasta kahekümne kolmandal märtsil meie komisjonis. Äh, kavatseme tööhõivekomisjonis selle vastu võtta üheksateistkümnendal kuupäeval eks siis näis, kuidas me jõuame sellega. arutelusid on olnud palju, töö on olnud põhjalik nende kuude jooksul. suur tänu kõigile kasulike arutelude eest, suur tänu, et te tulite siia. ning selle teemaga me tegeleme veel, kui aeg on selleks küpp, küps. tööhõivekomisjonis on plaanitud siis vastuvõtmine üheksateistkümnendaks juuniks. suur tänu kõigile. meie järgmine koosolek meie komisjonis toimub juba kahekümne esimesel ja kahekümne teisel märtsil. nii et eriti kaua me ei pea ootama, õige pea näeme üksteist jälle. suur tänu teile koosolekul osalemise ning huvitavas arutelus osalemise eest, aitäh!